mõtet asume nüüd hääletama ja kõigepealt äh, resolutsiooni et-, äh, mis puudutavad Zimbabwe inimõiguste kaitsjaid Ait Samara juhtumit ja ja lõige viisteist kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu? erapooletuid? vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. resolutsioon tervikuna, kas on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. suur tänu ja nüüd lähme, kolleegid, edasi järgmise punkti juurde see puudutab Rohinga pagulaste rasket olukorda ja massihaudu Tais, esimene lõige, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. mul palutakse seda hääletust kontrollida, hääletus on alanud, muudatusettepanek kaks, lõige üks kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. suur tänu. lihtsalt kontrollin iseenda tööd siin. head kolleegid, me oleme väga ettevaatlikud, muudatusettepanek kolm. kes on poolt? vastu? erapooletud? ja ma arvan, et me peame seda kontrollima, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud suur tänu, kontrollime seda, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd resolutsioon tervikuna, kes on poolt? vastu? erapooletud? selgelt vastu võetud, suur tänu Nüüd Svaasimaa ning inimõiguslaste Tulani Maseko ja Beki Makubu juhtumi resolutsiooni muudatusettepanek kolm, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. lõige üheksa kahes osas, nimeline hääletus, esimene osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. põhjenduspunkt ka, kes on poolt? vastu. erapooletud. vastu võetud. põhjenduspunkt L, kes on poolt? vastu, erapooletud, ka vastu võetud. muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud, suur tänu. head kolleegid, härra Danjani raport, mis puudutab ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika rakendamist, lõige kaks kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõige kolm kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. lõige kuus kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. esimene muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. esialgne tekst, lõige üheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud muudatusettepanek kolm, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, muudatusettepanek neli, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek viis, nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. head kolleegid, kas teil on mingisugune probleem, ma kuulan siin kojas väga palju kära palun kasutage mikrofoni, härra. kas te kuulate mind nüüd? ma ei ole kindel, härra juhataja, kas kolleegid said aru, mis juhtus? muudatusettepanek kaheksa jäi vahele, juhul kui seda tagasi ei ole võetud. mina ei, ei ole kuulnud selle kohta midagi ja ma arvan, et sellepärast kolleegid ka siin meelt avaldavad. head kolleegid esialgne tekst, muudatusettepanek äh, lõige kaheksa langes ära, sellepärast et me võtsime vastu Rahvapartei esimese muudatusettepaneku, kas see selgitab olukorda? väga hea. kas kellelgi on veel küsimusi? jah, see selgitab seda segadust, aga te ei öelnud tol hetkel, et see nii läks ja minu arvates me hääletasime teistmoodi üksteist kolm osas, kui me oleks muidu hääletanud. head ko-, kolleegid, andke andeks, juhul kui see nii läks, aga kui muudatusettepanek on vastu võetud, siis esialgne tekst langeb ära ja tulevikus võtan õppust ja kordan siis seda olukorda. ja arvan, et võime nüüd jätkata muudatusettepanek kuus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. lõige kakskümmend kolm esialgses teksti kujul langeb, ei siiski mitte, parandab ennast juhataja ma tahan väga selgelt välja öelda, et nüüd hääletame lõiget kakskümmend kolm kahes osas. esimene osa, kes on poolt? andke andeks, kas te soovite midagi öelda? kas te võiksite palun korrata, sest ähm, me alustasime üheksaga kaheksa ja vahele, võiks ühtemoodi seda asja korraldada, palun selleks, et väga selgelt välja öelda, me äh, klaarisime ära lõike kaks, kaheksa osa, kõik äh, hääletused olid nimelised hääletused, nüüd oleme me lõike kakskümmend kolm juures, muudatusettepanek kuus langes ära, seega hääletame me esialgset teksti lõike kakskümmend kolm osas käete tõstmisega, esimene osa, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? vastu võetud. teine osa poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. lõige kakskümmend neli, esimene osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kakskümmend viis, esimene osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige kolmkümmend neli, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. esialgne tekst, lõige kolmkümmend kaheksa, nimeline hääletus, hääletus. hääletus on lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek seitse, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud ja seega hääletame esialgset teksti, lõige nelikümmend üks osas kaks osa, esimene osa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. esialgne tekst, lõige nelikümmend kolm, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, lõige nelikümmend seitse, esialgne tekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige nelikümmend kaheksa kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud esialgne tekst, lõige viiskümmend, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, lõige viiskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud ja kontrollime seda, lõige viiskümmend üks, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige viiskümmend kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige viiskümmend neli, kasa, kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, teine osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ja resolutsioon tervikuna nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, suur tänu, kolleegid, ja lähme edasi suur tänu raportöörile, nüüd härra Kukani ja härra Tarandi raport, mis puudutab ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika rahastamist, lõige üks neljas osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, kontrollime. hääletus on alanud, teine osa hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmas osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. neljas osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. Läheme edasi jah, kallid kolleegid, kontrollime neljas osa, lõige üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. lõige kolm, viies osas, esimene osa, kes on poolt? vastu. erapooletu vastu võetud teine osa nimeline hääletus, hääletus on alanud. We now close the vote. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmas osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud neljas osa poolt, vastu, erapooletu. soovite kontrollida seda? neljas osa, lõige kolm, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud tagasi lükatud. lõige viis, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige kolmteist, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. The vote is now. hääletus on lõppenud. vastu võetud lõige viisteist, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa, kes on, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, lõige seitseteist, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud, lõige kaheksateist, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, lõige üheksateist. kas keegi soovib sõna? kas te soovite sõna? Please, you have the floor Teil on sõna, kui soovite. ei? tundub, et see on selge. jätkame hääletusega lõige üheksateist kahes osas. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa nimeline hääletus, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud lõige kakskümmend, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, lõige kakskümmend kaheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud ja nüüd resolutsioon muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, aitäh. Läheme nüüd edasi. järgmine raport, proua Koomesi raport, mis puudutab meie julgeolekuvõimet, esimene lõige, esimene osa, kes on poolt vastu, erapooletu, vastu võetud teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud. lõige viis kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud lõige kolmteist, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige neliteist, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud, põhjenduspunkt B, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud resolutsioon muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud järgmiseks kahe tuhande neljateistkümnenda aasta Türgi eduraport. proua Piiri, proua Piiri, teil on sõna. aitäh. tahtsin teha ettepaneku lükata hääletus edasi järgmiseks täiskogu osaistungjärguks. meil oli ainult üks nädal komisjoni hääletuse ja täiskogu hääletuse vahel ja meil on väga palju muudatusettepanekuid ja ma arvan, et kõikide fraktsioonide huvides on see, et nii tähtsa raporti puhul nagu Türgi raport me üritame tõesti jõuda kokkuleppele selleks, et meil oleks rohkem aega, teeksin ettepaneku, et lükkame hääletuse juunikuusse. aitäh. kas keegi seda taotlust? ma küsin, kas keegi võtab sõna selle taotluse toetuseks? jah, äh, proua president, ma leian, et see taotlus on mõistlik, ütleb härra Lambsdorff. me tõesti väga pikalt oleme seda raportit välja töötanud, viis kuud nimelt, aga tõesti vahe hääletusel komisjonis ja täiskogul oli nii lühike, et meil tõesti ei õnnestunud selle lühikese aja jooksul viimaseid kompromisse välja töötada, sellepärast ma teen ettepaneku, et toetame proua Piiri taotlust aitäh, härra Lambsdorff, kas keegi soovib selle taotluse vastu sõna võtta? tundub, et mitte, siiski jah. vabandust, ainult üks inimene saab rääkida. vabandust, ma lootsin, et sellise fraktsiooni, suure fraktsiooni esindaja nagu mina saan rääkida selle vastu Türgi on väga tähtis küsimus, me tõesti vastutame oma valijate eest, meie valijad on õigustatud teada saama, mida me arvame sellest ja ma ütlen, et äh, ärge slikerdage siin ümber palava pudru ja hääletage. For... nüüd äh, hääletame taotlust, kes on poolt, kes on vastu, erapooletu, vastu võetud, nii et me lükkame hääletuse edasi Türgi eduraporti hääletuse lükkame edasi, aitäh, kallid kolleegid ja läheme nüüd hääletuse selgituste juurde. kohe, kui kolleegid, kes ei soovi selgitada, on saalist lahkunud